kakskümmend seitse aastat oli ta vanglas eh, ja eh, kaheksakümne neljandal aastal mõide, mõisteti ta eluaeg, eluaegselt vanglasse, nagu te teate, eh, on tema esimene Saharovi preemia laureaat, ta sai selle preemia kaheksakümne kaheksandal aastal selle puhul, et eh, Mandela eh, vabastati vanglast, ütles härra Vuusek, Euroopa Parlamendi president, et Nelson Mandela on meile kõikidele inspiratsiooniks ja ta on eh, eeskujuks kõikidele Euroopas, Aafrikas ja kogu maailmas. tema nimi jääb alati seotuks võitlusega õigluse, vabaduse, demokraatia eest. tema käitus äh, väga otsusekindlalt, nõudes demokraatiat, inimõigusi, äh, endiste vaenlaste lepitamist ja tema eeskuju on ka meile kõikidele inspiratsiooniks. Nelson Mandela äh, jätkuv võitlus, tema võitlus HIV vastu tähendab, et ta on oluline paljude inimeste jaoks üle kogu maailma. kakskümmend aastat, kahekümne aasta jooksul oleme me pidanud väärtuslikuks tema sõnumit, et tulevik on meie kätes. Give... ja nüüd ma annaksin sõna härra Kašmanile. tema on Lõuna-Aafrika delegatsiooni juht härra Kašma. suur tänu, härra president. teen väga lühidalt, e, sellepärast et inimesed ei taha, et neid siin kaua kinni peetakse, aga nii nagu te õigesti ütlesite, kakskümmend aastat tagasi vabastati Nelson Mandela haiglast pea, äh, vanglast pärast seda, kui ta oli olnud poliitiline vang kakskümmend seitse aastat terve maailm vaatas, kuidas eh, ta eh, siis lõpuks vabaks sai, milline oli tema finiš, see oli see eh, päev, mis oli väga oluline Lõuna-Aafrikale ja tervele maailmale, niimoodi sai alguse uus Lõuna-Aafrika, hakati võitlema kibeduse ja viha vastu ja tema on olnud väga oluline paljudele inimestele, ma arvan, et see on näide kuidas e, inimene peab elama, kas e, me oleme vangid või me oleme ajaloo poolt vabastatud, aga oma vabastamisega vabastas ta e, terve maailma ja saatis aparteidi ajaloo prügikasti ja Lõuna-Aafrikast on saanud multikultuurne demokraatia, me tervitame teda